seisukoht välja öelda ja aeg hakkab jooksma homsest äh, kuupäevast, kolmekümnendast jaanuarist. Äh, nüüd on uued äh, nimetamised ähm, härra Kansian äh, Araabia poolsaare delegatsiooni asendab Alfredo Antoniotsi, härra Antoniotsi läheb Euroopa Liidu Horvaatia parlamentaarsesse komisjoni, asendab härra Kansiani ja äh, härra Kotsulino nimetatakse sotsiaaldemokraatide poolt äh, eelarvekomisjoni, äh, kas keegi on vastu, härra Kelly, ei, seega on need ametisse nimetamised kinnitatud, tänase istungi protokoll esitatakse vastuvõtmiseks järgmisel istungil, kui vastuväiteid ei ole, siis äh, saab olema kinnitatud, nii et praegu istungjärk katkeb, suur tänu!